protokoll esitatakse järgmisele istungjärgule, niisiis ma lõpetan äh, tänase äh, töö ning äh, ma ei näe vastuväiteid Euroopa Parlamendi osaistungjärk on lõpetatud.